resolutsiooni eelnõu ja need äh, pannakse hääletusele täna veel äh, pärastlõunal. järgmine päevakorrapunkt, kolleegid, konsultatsioonide alustamine Cotonou lepingul põhineva koostöö peatamiseks Uganda ja Nigeeriaga, võttes arvesse hiljutisi õigusakte, mille kohaselt äh, käsitletakse homoseksuaalses tõsise kriminaalkuriteona. ma tuletaksin kolleegidele meelde, et täna hommikul siinsamas majas toimus Euroopa Liidu AKV ühtne parlamentaarne kohtumine. me kohtusime ühtse parlamentaarse assamblee juhatusega ja sellel kohtumisel me otsustasime, et see tekst, mis täna on parlamendis arutelul ja mis vastu võetakse, on äh, Euroopa Parlamendi selgeks ähm, väljenduseks sellel olulise, selles olulises küsimuses. see tuleb, edastatakse ka mm, äh, meie ühtse parlamentaarse kohtumise päevakorda ja seal on ka nii Uganda kui ka Nigeeria parlamentaarid kohal. ja kõigepealt autorina annan sõna koos ülejäänud viie autoriga sõna ka härra Tänakile. Uganda president, presidendi mus-, öö, ähm, otsus öö, äh, homoseksuaalsuse vastase seadusandluse vastuvõtmisel on tõesti pettumust tekitav, nähakse ette eluaegne vanglakaristus niinimetatud tõsise homoseksuaalsuse vastu. Ähm, Good luck Jonathan võttis ähm, Nigeerias sarnase seadusandluse vastu äh, seksuaalvähemuste vastu Nigeerias, see on, need on kuriteod äh, oma inimeste vastu, kelle ainus kuritegu on selles, et nad tunnevad ligitõmmet äh, samasooliste inimeste vastu ma olen vastu sellele, et meie sekkumine on justkui mingisugune ähm, kolonialistide sekkumine. me peame tegema endast parima, aga et mitte võõrandada neid ähm, valitsusi. kui me räägime Cotonou lepingu peatamisest ja äh, abi suunamisest Euroopa Liidust mitte keskvalitsusse, vaid vabakondadesse otse, peab olema päevakorras, me peame Äh, tagama inimõigused kõigile, olenemata nende seksuaalsest sättumusest. suur tänu ja nüüd äh, saab järgmise autorina sõna härra Romeva, üks minut palun. veel üks korda peame me hukka mõistma äh, homoseksuaalsuse vastased seadused Ugandas ja Nigeerias äh,, sest et need on ohuks äh, põhiõigustele, kogunemise vabadusele ning äh, on ka väga alandav kohtlemine sellega. Äh, seksuaalne identiteet on midagi sellist, mis äh, on inimese privaat-, eraelu õiguses, rahvusvaheline õigus tagab selle ja nende inimeste õigused on elementaarne osa inimõigustest. selliste seaduste allkirjastamine ei täida Uganda ja Nigeeria valitsused neid kohustusi, mis neil tulevad õigusriigi reeglitest, see on ka artiklis üheksakümmend kaks Cotonou kokkuleppes ja just sellel põhjusel meie palume, et Euroopa Komisjon koheselt algataks konsultatsiooni menetluse artikli üheksakümne kuue alusel Cotonou kokkuleppes, et võib-olla peatada Uganda ja Nigeeriaga see kokkulepe, tuleb võtta meetmed tarvitusele ka ajal, kui konsultatsioonimenetlus käib. suur tänu. aitäh ja koostajana saab sõna ka kolleeg Rebo. austatud härra juhataja, selle resolutsiooniga me kordame universaalset põhimõtet, et kõik inimesed on sündinud vabana ja võrdsetena oma õigustes ja väärtustes, mitte keegi ei pea oma seksuaalse sättumuse pärast elama hirmus sellegipoolest äh, on maailmas veel seitsekümmend kuus riiki, kus äh, homoseksuaalsus on kuritegu ja viies äh, riigis võib karistuseks selle eest olla isegi surmanuhtlus. Ugandas ja Nigeerias oleme me näinud aastaid täiesti arusaamatuid karistusi, tegemist on inimõiguste ja inimväärikuse vastaseid sammud, need rikuvad ka Kota-, Kotonu lepingut, mis äh, on äh, raamiks äh, AKV riikidega suhetele Euroopa Liidu vahel nende riikide majandusliku ja kultuurilise pärandi toetamiseks me nõuame parlamendina komisjonide poolt samme, me nõuame ka üksikud liikmesriigid nagu Rootsi, Taani ja Hollandi näited arenguabi äh, uuesti suunamisest oleks heaks näiteks kõigile, suunatakse need rahad ära ametkondadelt otse vabakondadesse, see on teretulnud innovatsioon, mitte tervet ähm, kodanikkonda ei saa karistada, vaid tuleb asjad õigesse kohta suunata. Ähm, Euroopa äh, on võtnud endale kohustusi kõikide seksuaalvähemuste õiguseid kaitsta ja me peame nüüd oma lubadusi täitma. Uganda ja Nigeeria ametivõime tuleb äh, motiveerida, võtta sellised seadused tagasi. see tähendab nii nigeerlastele kui äh, ka äh, võõra, välismaalastele võtab ära nende inimeste õigused ja tähendab seda, et see jääb nad ohtu. mitte ühelgi riigil ei ole õigust eh, mitte kinni pidada oma rahvusvahelistest kohustest, suur tänu. aitäh. resolutsiooni autorina saab nüüd sõna kolleeg Šaake. aitäh, president, volinik, kolleegid Äh, samal ajal kui AKV kohtumine siin kohas käib, oleme sunnitud võtma tarvitusele meetmeid, reageerimaks nendele seadustele, mis on vastu võetud Ugandas ja Nigeerias, mis on äh, kriminaliseerinud LGBTI inimesed väga ras-, rangete karistustega, see rikub Cotonou kokkulepet ja me peame algatama äh, vastastikult tunnutatud inimõiguste klauslit artiklis üheksakümmend kuus, et selle väga kiireloomulise olukorraga toime tulla siin on tagant äh, õhutanud seda olukorda religioossed ekstremistid Ameerika Ühendriikidest ja see on tõeline nõiajaht ja see, et äh, seavad ohtu ka, see seab ohtu ka olulise võitluse HIV ja AIDSi vastu ja seetõttu on mitmed äh, liikmesriigid juba otsustanud külmutada oma arenguabi äh, see on küll äh, väga äh, halb liigutus, aga see on nende arvates vajalik ja me peame tegema kindlaks selle, et on selge, et äh, me ei soovi, et tavainimesed kannataksid nendes Aafrika riikides rohkem, kui nad seda juba teevad. tegelikult probleemid, mis mõjutavad nii paljusid inimesi nagu korruptsioon, kehv infrastruktuur, vajadus suurema arengu ja hariduse järele, vajadus lõpetada vägivaldne ekstremism, need peaks olema meie jätkuva aktiivse dialoogi fookuses, samal ajal tahame teha koostööd, samas aga me peame kin-, rangelt kinni pidama Euroopa Liidu väärtustest ning vastastikuselt kokku lepitud lepingutest, need Aafrika riigid on ise need kokkulepped allkirjastanud ja nad peavad äh, võtma endale kohustuse pidada kinni kõikidest inimõigustest. aitäh! ja järgmine resolutsiooni autor on kolleeg Soinik, palun. me oleme kohustatud midagi tegema Nigeeria ja Uganda osas. kui me loeme neid seadusi, mis seal vastu võeti, siis meil on selge, et me ei tohi lubada, et kahekümne esimesel sajandil on võimalik see, et arengukoostöö raames eh, toimub säärane ulatuslik inimõiguste rikkumine nagu Nigeerias ja Ugandas. kui me mõtleme kümneaastasele, kümneaastasele vanglakaristusele vaid selle eest, vaid selle eest, et inimene kohtus LGBT rühma kuuluvate inimestega Nigeeria kaheteistkümnes osariigis on homoseksualism eh, karistatav surmanuhtlusega. mida meie kui Euroopa Liit teha saame? me saame kehtestada sanktsioone nende riide suhtes, me eh, saame peatada nende riikidega sõlmitud Cotonou lepingu ja ma leian, et teisel ja kolmandal aprillil, kui toimub Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumine, on meil samuti oluline rõhutada olukorra lubamatust. nii, ja nüüd viimasena selles päevakorrapunktis saab sõna kolleeg Viržia. Ugandas on äh, härra Musseini nüüd võtnud vastu seadusandluse, mis äh, kuulutab kuriteoks äh, homoseksuaalsuse. surmanuhtlus on muudetud eluaegseks vanglakaristuseks Nigeerias äh, minnakse sama teed, nimelt võeti vastu analoogne seadusandlus kolmeteistkümnendal veebruaril, selle seaduse esimene äh, ohver on juba ka teada, ta sai viisteist piitsahoopi, selles olukorras, äh, see olukord oli riigis juba ammu halb. täna öö, oleme me siis, on nad seal lubanud jahi homoseksuaalide Äh, Ameerika katoliiklike liikumiste äh, mõju on selge ja äärmiselt negatiivne. vaenulikkuse õhkkond on äh, selgelt tundav. viieteistkümnendast veebruarist on ajakirjandus Ugandas ähm, avalikustanud seksuaalvähemuste esindajate nimed ja pildid ja juba on ähm, tekitanud häireolukorda, tegemist on seadusandlusega, mis toidab viha. selle sätted on äärmiselt segased, seda meelega ja ei ole tagatud õiguskindlus riike, kes on alla kirjutanud Cotonou kokkuleppele, ei tohi lubada sellist diskrimineerivat poliitikat oma riigis. Uganda ja Nigeeria peavad need äh, seadused tühistama, need lähevad vastu nende kohustustele rahvusvahelisel tasandil, me peame survet avaldama ähm, nendele riikidele Cotonou lepingu vastavasisuliselt artiklite läbi me peame äh, nii ametlikult kui ka rahaliselt avalikult toetama vabaühendusi, kes äh, võitlevad seksuaalvähemuste õiguste ees, on oluline meie tegevus koha peal, selleks et äh, tõesti hakkaks muutuma mõtlemine nendes riikides. vabaühendused ja Cotonou leping ei ole teineteisele vastukäivad, aitäh! suur tänu, Mari-Kristiin, järgmisena saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt saab sõna kaheks minutiks sotsiaaldemokraatide nimel Derek Vaughan. suur tänu Nigeeria ja Uganda on mõlemad võtnud vastu seadusandluse, mis äh, seavad väga rasked äh, karistused homoseksuaalsusele ja räägitakse ka teistes äh, riikides samasugustes seadusandlustes. see olukord on nüüd siis ähm, kaane all keenud aastaid ja nüüd on see muutunud siis reaalsuseks tegemist on poliitiliste juhtidega, kes tahavad võib-olla selle seadusandlusega tõelistelt majanduslikelt ja sotsiaalsetelt probleemidelt tähelepanu kõrvale tõmmata ja see tähendab seda, et Euroopa Liit ei saa olla vaiki ja peab näitama seda, et me võtame tõsiselt inimõiguste kaitset. nii et küsimus, mis tuleb esitada, on see, et mida saaks Euroopa Liit teha. mina arvan, et lahendus peab tulema Euroopa Liidust ja mitte isoleeritud liikmesriikidelt üksikult on äh, lähitulevikus minu meelest võimalusi, kus me saaksime sellest asjast rääkida, lisaks äh, siis Kotonu ähm, lepingu osas läbirääkimiste avamine, näiteks äh, järgnevatel päevadel toimub siin, nagu te, härra president, ütlesite, Euroopa Liidu AKV Parlamentaarne Assamblee ja me kavatseme kindlasti kasutada võimalust asjast rääkida seal. aga Ugandaga on tulemas ka kahekümne kaheksandal märtsil poliitiline dialoog ja lisaks sellele Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumine teisel ja kolmandal aprillil, need on kõik võimalused, kus me saame nendest asjadest rääkida oli siin ka neid, kes esitasid küsimuse selle kohta, et kas ei peaks ähm, osa arenguabist peatama nende riikide suunas, aga mõistlikum mõte oleks see, nagu ütlesid ka mõned teie seast, et tuleks raha saata otse vabaühendustesse, eriti nendesse, kes tegelevad hariduse ja tervishoiuteemadega. Euroopa Liit peaks julgustama ka Aafrika Liitu äh, asjast rääkima ja, ja et nad võtaksid ka endale äh, juhi rolli selles küsimuses, äh, tagamaks selle, et see asi nüüd ei leviks nakkusena üle terve regiooni. sellepärast, et inimesed, ükskõik kus nad maakeral elavad, väärivad seda, et nende inimõigustest peetakse kinni. suur tänu roheliste nimel, annan ma sõna proua Kornelissonile. suur tänu, härra juhataja üks hetk on käes see punkt, kus me peame tõesti tõestama seda, et meie jaoks, Euroopa Liidu jaoks on inimõigused prioriteet. Uganda ja Nigeeria parlamendid on äh, langetanud äh, tahtliku otsuse diskrimineerida seksuaalvähemusi, see ei olnud mingisugune mõttevälgatus, see oli läbimõeldud samm, äh, vaatamata meeleavaldustele ja kriitikale vabaühendustelt, Euroopa Liidu ministrite, meie poolt ja teiste organite poolt rahvusvahelisel tasandil ja nüüd siis Uganda homod ja lesbilised võivad sattuda aastateks vanglatesse, aga ka näiteks nende sõbrad ja pered, kes neid toetavad ja olukord on samaväärselt hull ka Nigeerias ja see on juba viinud vägivalla tõusuni ja diskrimineerimise levikuni inimeste vastu sellest võib järeldada meie poolt ainult ühte. Uganda ja Nigeeria ei täida oma kohustusi vastavalt Cotonou lepingule ja seega ettevalmistused peavad äh, käima hakkama nende äh, osaluse peatamiseks ja me peame ümber suunama abi, mis saadetakse nende riikide valitsusele. ja kui me seda ei tee, siis räägime me ju tegelikult ainult tühipaljade sõnadega. suur tänu ja selles voorus äh, saab viimasena sõna härra Obermeier poolteiseks minutiks, kes mitte ühinenud saadikute nimel sõna saab. aitäh, härra juhataja kui mõelda sellele, et Uganda ja Nigeeria homoseksualistid eh, saadetakse eluaegseks, eluaegs trellide taha, kui aga võrrelda seda, eh, et eh, šariaadi riikides kehtestatakse selle eest üldse surmanuhtlus, siis tegelikult tuleb aru saada, milline on selle olukorra taust. homoseksuaalsus äh, on inimpõlglik ja Euroopa äh, Liit äh, peab vastavalt käituma. me peame tegutsema, kuid me ei tohi äh, vastu võtta mingeid otsuseid, millest saaksid kasu lõigata ainult nende riikide valitsused. kui me räägime Cotonou lepingust, siis kohustab see seda alla kirjutanud riike lugu pidama ka inimõigustest ja ilmselgelt on Euroopa Liidul tegelikult eh, palju diplomaatilisi hoobasid, mida siiski ilmselt pole veel täies ulatuses ära kasutatud selleks, et eh, Nigeeriat ja Ugandat mõjutada, mis seda tuleks ilmselt käsi, kaaluda, kas mitte, et nende kahe riigiga eh, Cotonou leping peatada. nii ja nüüd me jõuame avatud mikrofoni juurde see, kes räägib kauem kui minuti, sellel lülitan ma mikrofoni välja, härra Kelly, palun. jah, härra juhataja, see, mis toimub Ugandas ja Nigeerias, on kindlasti vastuvõetamatu. eriti vastuvõetamatu on see, et eh, on kriminaliseeritud homoseksuaalsus ja äh, Eh, need väga karmid karistused, mis on eh, seal rakendatud, eh, me kindlasti peame vaatama sellele, kuidas me anname abi nendele riikidele, me peaksime keskvalitsustelt abi ära võtma ja suunama selle vabaühendustesse me peaksime äh, vastu astuma ka UNDA presidendile, kes ütles, et tema tegutsemine toimub vastavalt niinimetatud meediliste ekspertide aruannetele, kes ütlevad, et homoseksuaalsus ei ole geneetiline, vaid sotsiaalne sättumus. selge on see, et äh, siin on veel ikka palju ruumi inimeste harimiseks ja kui me vaatame sellele, kuhu on jõudnud Euroopa oma seadusandluse praktika ja mõtteviisi osas äh, kahekümne aasta jooksul, siis on lootust, et äkki Nigeerias ja Ugandas saame me sellesama asjaga hakkama veelgi kiiremini. suur tänu ja järgmisena äh, saab sõna proua Ödinger. suur tänu äh, härra juhataja, kuueteistkümnendal jaanuaril võtsime me siin parlamendis vastu resolutsiooni, kus me mõistsime hukka Uganda äh, ja Nigeeria seaduse kriminaliseerides homoseksuaalsus. uus seadusandlus ütleb, et äh, samasooliste abielud, äh, nende abielude sõlmimisel osalemine ja igasugused ühendused, kes on loodud seksuaalvähemuste kaitseks, on kõik kuritegelikud sammud. Ähm, me peaksime peatama nende riikide osaluse Cotonou äh, lepingus. Euroopa Liit on doonor arenguriikidesse ja meie peame tagama selle, et need riigid, kes abi saavad, peavad kinni ka põhivabadust õigustest, mis on universaalsed. ja ma seega kutsun üles Euroopa Komisjoni üle vaatama nende riikidega meie koostöö alustalad. igasugused tulevased kokkulepped Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel peaksid hõlmama eriklauslit, mis nõuaksid seda, et põhivabadustest peetakse kinni ja sealhulgas oleks ka siis see, et diskrimineerimine seksuaalse sättumuse tõttu ei ole lubatud. Te ületasite oma kõneaega ja võtan teilt ära mikrofoni, järgmisena saab sõna kolleeg Morvai suur tänu, härra juhataja, härra Rumeva ja teised selle resolutsiooni alla kirjutanud, vastake palun minu küsimusele mille alusel te valite välja, millised asjad jõuavad siia täiskokku arutelule? veel üks lugu teile. üks Saudi Araabia diplomaat, kes on lähetatud äh, Ameerika Ühendriikesse, tuleb äh, seal välja avaldusega, et ta on homoseksuaal. teda ähvardatakse Saudi Araabias nüüd äh, tagakiusamise ja piinamisega. ta palub asüüli ja ameeriklased ei anna talle seda. Saudi Araabia, tugev, rikas riik, Äh, ameeriklaste suur sõber, Ameerika Ühendriigid suur võimas riik, isegi pärast Snowdeni paljastusi äh, on jätkuvalt suur sõber Euroopa Liidule, kõik on siin suured sõbrad omavahel. sellegipoolest, aga kas on mingisugust võimalust, et sellest konkreetsest asjast hakkaks rääkima Euroopa Parlament siin äh, täna või millalgi muul päeval? suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Korhola suur tänu, austatud härra juhataja, arengukoostöö üks aluspõhimõtteid on just nimelt see, et mida me teeme siis, kui äh, nende riikide enamus toetab äh, valet inimõigusi rikkuvat poliitikat. rahvusvaheline üldsus on jäänud vaiki, Rootsi, Taani ja Holland on öelnud, et nad kas vähendavad või suunavad ümber arenguabi nendesse riikidesse aga tegelikult on tegemist kaheteralise mõõgaga. me oleme aidanud inimõiguste organisatsioone koha peal, aga nüüd nende olukord on ju veelgi raskem, kus äh, seksuaalvähemuste kaitse võib nad panna pokri äh, Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel tuleb ka tulevikus äh, meeles pidada seda, et kõikidel riikidel on rahvusvaheline kohustus vältida äh, oma riiki kodanike vastast vägivalda ja nende diskrimineerimist, suur tänu. suur tänu, kolleeg Korhola, järgmisena saab sõna härra Boris. aitäh me peame veel kord järele mõtlema, kas mitte peatada leping, Cotonou leping nende riikidega, iseäranis kui pidada silmas seksuaalvähemuste õiguste rikkumist. me peame ka arenguabi andmise katkestama, me peame tugevdama seejuures aga vabaühendusi, nii õnnestub meil välja saada tõesti selge signaal, et meie niisugust olukorda ei talu. kui me Euroopa Liiduna siin ühtsena tegutseme, kui me oma töö edasise tegutsemise seame sõltuvusse sellest, et inimõigustest kinni peetakse, siis on see saavutatud, mistõttu ma kutsun üles, et me kasutaksime tulevikus arenguabi just vabaühenduste toetuseks. suur aitäh, viimane kõneleja on kolleeg Silestras. E jah, need homoseksualistide vastu suunatud seadused on nendes kahes riigis vastu võetud. Need on tõepoolest ennekuulmatud seadused, mille vastu tuleb tõsiselt protestida, kuid ma imestan, et ikka ja jälle on neid, kes reisivad nendesse riikidesse, kes äh, lapsendavad lapsi nendest piirkondadest sõltumata kehtivatest äh, reeglitest. Äh, on väga palju äh, lapsi, kelle me jätame ka üldse kaitseta, sellepärast et me ei suuda kaitsta embrüone ja embrüonid on need vähemused, kellel häält ei ole kunagi kuulda. aitäh! ja nüüd on siis vaba mikrofon läbi, sõna on volinik Levandovskil president, kolleegid, see, mida me täna siin arutame, hiljutised seadused, mis äh, teevad kuriteoks olla homoseksuaalne Uganda, Ugandas ja Nigeerias, see loomulikult ei ole ainuke juhtum, kus äh, diskrimineeritakse LGBT äh, kogukonda igal pool maailmas Euroopa Liidul on tugev ja põhimõtteline positsioon igasuguse diskrimineerimise vastu ja juunis kaks tuhat kolmteist võttis ülemkogu vastu Euroopa Liidu suunised, millega eh, kaitsta eh, eh, kõikide LGBTI inimeste inimõigusi. ja see tähendab ka seda, et me üritame kaitsta homoseksuaalseid inimesi diskrimineerimise vastu. kui me oleme Uganda-Nigeeria seaduse vastu, siis Euroopa Liit jätkuvalt kaitseb inimõiguste universaalsuse põhimõtet. see on meie positsioon, et äh, kultuurilised, traditsioonilised või us-, usuväärtused ei ole piisavaks põhjenduseks, et kedagi diskrimineerida. mõned parlamendiliikmed on ka täna palunud, et algatatakse artikkel üheksakümmend kuus konsultatsioonid Nigeeria ja Ugandaga meie arvates kohene artikli üheksakümne kuue kasutamine oleks enneaegne ja meil on ka veel teisi võimalusi, kuidas dialoogi edendada. meil on, käivad juba väga otsekohesed diskussioonid mõlemate ametivõimudega. Euroopa Liit kohtub Uganda ametivõimudega süvendatud poliitilise dialoogi raames, see puudutab artiklit kaheksa Kotona kokkuleppes, see kokku, kohtumine toimub kahekümne kaheksandal märtsil, juunis toimub ministritevaheline dialoog ja on ka veel teisi võimalusi Äh, mida mainis Teret Moon ja meie eelarvest ei tehta praeguses etapis mingisuguseid väljamakseid, nii et põhimõtteliselt on tegemist külmutamisega. eeldame, et äh, selle ko-, nende kohtumiste tulemus on äärmiselt oluline ja see määratleb, kuidas meie suhted mõlema nende riigiga, nii Nigeeria kui Ugandaga, arenevad äh, vastavalt Cotonou kokkuleppele lähikuudel, nii et see määratleb, millised saavad olema järgmised sammud meie poolelt. aitäh, härra volinik, oleme saanud kuus resolutsiooni eelnõu. praegu lõpetame debati, hääletamine toimub paari hetke pärast, kui me oleme äh, käsitlenud ka kolmandat punkti täna pärastlõunases päevakorras. teema on sarnane, aga on seotud julgeoleku ja inimkaubandusega Siinail